Mes chers collègues. armsad kolleegid. koosolek on avatud. Je demande à tous les membres. ma palun, et kõik liikmed asuksid oma kohtadele. Te nägite, milline on meie päevakord, kui märkusi ei ole, on päevakord kinnitatud. ja äh, räägin veidi meie töökorraldusest täna hommikul Te mäletate, et äh, kuni kella kümneni on meil äh, taksokomisjoni äh, koosolek. me jätkame arvamuste vahetust seoses meie raportööride Elisa Ferreira ja Michal Toirale raportiga, kes, keda ma tervitan ja kes on siin kohal ja arutelu koos variraportööridega, nad on selle nädala jooksul kohtunud ja nüüd on vaja teha kokkuvõtteid nende aruteludest ja sellest, kuidas on edasi liikunud nende ühine töö. uus element võrreldes sellega, mida me eelmisel nädalal otsustasime, on esimeste konverentsi otsus, mida kinnitati eilsel täiskogul hääletusega et äh, minitäiskogul kell kümme toimub hääletus, see on oluline hääletus, mis puudutab Euroopa Komisjoni ettepanekuid seoses rändekriisiga. lepiti kokku ähm, koos äh, esimees Gualtieriga ja parlamendi presidendiga, et äh, kell kümme 10 katkestame me oma töö veerand tunniks. me peame lihtsalt minema üle koridori selleks, et minna täiskogu saali ja osaleda hääletusel, mis peaks olema väga kiire, seal on paar muudatusettepanekut ja lõpptekst. ja kohe pärast seda tuleme tagasi siia saali selleks, et alustada president Junckeri ja volinik Moskva-Vissi kuulamist veerand üksteist kella kümne asemel, mis algselt planeeritud oli. ma loodan, et mul õnnestub veenda meie külalisi, et äh, nad nõustuksid veerand tunni võrra pikendama meie arutelu, et meil oleks võimalik, nii nagu kokku lepitud, äh, nendega poolteist tundi arutelu pidada ja pärast seda ühisel koosolekul, majandus- ja maksuküsimuste ühise, komisjonide ühisel koosolekul kuulame me äh, pärast volinik Vestageri ja ma palun, et, äh, et meil õnnestuks ka temaga asjad kokku leppida niimoodi, et äh, et meil õnnestuks ka temaga kohtumine veerand tundi edasi võtta ma soovin siin tervitada külaliste rühma, kui külaliste rühm on juba siin. Äh, külalised on kutsunud meie liige Herman Vinkler, tegemist on äh, Saksi liidumaa mm, äh, Landtagi liikmetega, CDU mm, partei esindajatega, neid saalis vist veel ei ole, igal juhul soovin ma neile tere tulemast siis, kui nad kohale jõuavad. ilma edasise viivitamiseta annan ma kohe sõna raportööridele. ma palun, et raportöörid räägiks umbes viis minutit ja pärast neid saab iga variraportöör sõna kolmeks minutiks. Elisa, palun. aitäh härra esimees, ma tahaksin kasutada seda võimalust mitte selleks, et korrata üle, millest äh, me rääkisime juba seitsmendal septembril meie raporti eelnõu esitamisel, vaid ma tahaksin keskenduda paarile-kolmele sõnumile. ma arvan, et parlament et parlamendil on vaja teha ära need asjad maksuküsimustes, mida ähm, kodanikud meilt ootavad, ma olen seda juba öelnud ja tahan seda kinnitada, parlamendil on institutsiooniline vastutus, mis on kõikehõlmav, oluline on, et me paneks maksuküsimused äh, oma töökavasse ja ähm, kodanikud ei ole rahul maksukoormaga, mida nad kannatavad, mis, mille all kannatavad väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, äh, mis aga eriti ei koorma suuri hargmaiseid ettevõtteid ja riigid, kes nüüd nõuavad oma kodanikelt täiendavaid äh, ähm, täiendavat, täiendava koorma kandmist äh, ja meil on ühised eesmärgid seoses ühisrahaga, me peame selgitama, miks äh, kodanikelt nõutakse nii suure koorma kandmist ja äh, sel-, siis ühisraha ähm, alal, kus meil on ühised äh, õigusaktid, kasutatakse selliseid maksudest kõrvalehiilimise võimalusi hargmaiste ettevõtete jaoks parlament peab sellega tegelema, edendama te nende küsimuste alast tegevust ja me oleme kava, plaaninud seda, et sellega tegeldaks nii, et olukord muutuks õiglasemaks ka kodanike jaoks, see on meie prioriteediks. ma arvan, et intensiivses koostöös ja avatuse ja kompromissivalmiduse vaimus, mille eest ma tänan variraportööre, mille eest ma tänan meie ja koostöös kaasraportöör Mihhail Toirariga oleme sellise teksti koostanud, mis seda ka näitab ja minu palve on, et kõik oleks mm, meie taga, kui me soovime selliseid olulisi äh, sõnumeid edastada, et me tõesti saaks üles näidata ühist pühendumust, et äh, nõukogu saaks aru, et sellist äh, suunda tuleb järgida, et see on õiglane ja õige Euroopa Liidu jaoks maksuküsimustes ja on veel üks element, mida ma tahaksin rõhutada. nimelt instit-, institutsiooniline äh, austus parlamendi vastu. meie esimees on väga õigesti asjale lähenenud. tegemist on teabega, mille, mille peavad avalikustama hargmaised ettevõtted, sellepärast nad, nad peavad andma, kandma ka sotsiaalset vastutust. paljud ettevõtted ei ole äh, seda teinud, see dialoog ei ole meieni jõudnud ja ne, see teave, mida me oleme nõudnud Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt ja teave, mida me oleme nõudnud käitumisjuhendi töörühmalt, meile ei ole nõustutud äh, seda teavet avaldama konfidentsiaalsusest lähtudes meil on äh, ka teavet, mis puudutab teisi teemasid, pangandusliitu, varem äh, ei antud meile teavet äh, lähtudes konfidentsiaalsusnõust nõudest, nüüd oleme sellest probleemist üle saanud. Äh, see on oluline küsimus, äh, kui teavet ei edastata kodanike legitiimsetele esindajatele. nüüd on aeg sidusalt tegutseda ja Mm, me saame võt-, vastu võtta selle teksti, aga me ei tohi järele anda poliitilisele survele, mis äh, ja me peame tegelema edasi Euroopa Komisjoni plaanidega maksuküsimustes, need ettevõtted, kes keeldusid äh, siia tulemast, äh, on tuntud ettevõtted, ettevõtted, kellel on teatav maine, tegemist on Amazoniga, Barclays pank, Coca-Cola, Facebook Äh, Facebook, Google, IKEA, McDonalds, äh, Philip Morris, äh, Walt Disney Company, Walmart, mõned suurettevõtted on siin olnud, on siin üles astunud, ma seda hindaks, Paribas, SNC, Total ja teised aga need, keda ma nimetasin enne, keeldusid seda tegemast ja ei ole mõttekas äh, see, et parlament on avatud dialoogile ja need ettevõtted ei tule meile vastu. meie oleme pöördunud äh, ettevõtete poole, et nad tuleks siia ja äh, annaks meile selle, seda teavet, kõik peavad seda, selle surve avaldamist jätkama, parlament, komisjon, ähm, selleks, et äh, selline austus oleks olemas äh, ja et seda tööd jätkatakse väga rangetes raamistikus, tegemist on suure ähm, väljakutsega, millega tuleb tegeleda selleks, et äh, ühtsel turul äh, oleks võimalik tagada õiglust ja meie ühtses ülesehitustöös. aitäh ja nüüd äh, saab sõna Michal Toiral. aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid. kui me vaatame seda teed, mille me oleme ära käinud, siis see tee on olnud seotud raskustega. tegemist on olnud tõesti teega, kus on olnud palju tõkkeid. toona algatusraporti puhul koos kolleeg Messerschmittiga me ütlesime, et me ei taha külastada mitte ainult ühte riiki, mitte ainult Luksemburgi, seda ma nõudsin, et me ei külastaks mitte ainult Luksemburgi, vaid käiks ka teistes riikides. Te mäletate, et ma algusest peale tegin kirjalikult ettepaneku, et me käiks Ühendkuningriigis, Belgias, Hollandis, Šveitsis. minu arvates oleme ühiselt ja ma tahan äh, siin tervit-, tänada esimeest, äh, kaasraportööri, variraportööre, äh, me oleme tõesti väga suure tee ära käinud ja külastused olid olulised, sealsed parlamendid ja eksperdid kinnitasid meile, et mõned riigid teadlikult on loonud ja kasutanud selliseid maksusüsteeme, et sinna meelitada suurettevõtteid ja selge on see, et on olemas äh, lüngad seadusandluses. keskset küsimust aga ei ole me suutnud seni veel selgeks teha, nimelt poliitilise vastutuse küsimust. kas sellised lüngad seadusandluses on tekkinud nii-öelda äh, juhuslikult, et äh, riikide seadusandjad on lihtsalt tegelenud ainult äh, oma riigi küsimustega ja vastavalt oma parimatele teadmistele ja oskustele on sellise süsteemi loonud ja siis äh, on väga keerukate äh, eri riikide seadusandluste äh, koosmõjus tekkinud sellised lüngad, kus rahvusvaheliselt tegutsevad hargmaised ettevõtted on äh, seda süsteemi ära kasutanud, mille tulemusena tõepoolest mõned suurettevõtted suutsid oma maksukoormuse vähendada praktiliselt nullini või vähemalt alla ühe protsendi piiri või siis on olnud tihe side Ähm, poliitika ja poliitikutega, äh, nii et tuleb ähm, lähtuda sellest, et sellist, äh, sellise tegevusega on tegeldud teadlikult, äh, et seal taga on olnud selline energia, mis sellist süsteemi on ära kasutanud, see oleks selline teine poliitiline komponent, seda me oma kohapealsete külaskäikude äh, Äh, raames ei saanud äh, lõplikult äh, selgeks teha, ma loodan, et meil õnnestub selle tööga jätkata ning me loodame ja nõuame seda, et need dokumendid, mida me nõudsime, et me need ka saaks. algusest peale olen ma esindanud arvamust, et kõik kolleegid, mida kolle-, siin et kõik dokumendid, mida kolleegid on vajalikuks pidanud, et need me peame saama, et teised institutsioonid peavad selgeks tegema selle, kas nad saavad anda meile need dokumendid ning ma tahaksin rõhutada äh, veel seda, et asi ei saa olla nii, et Euroopa institutsioonid, eelkõige komisjon, omavad dokumente, mida nad äh, demokra-, äh, kodanike poolt demokraatlikult valitud Euroopa Parlamendile ei anna. kuidas me tahame tagada Euroopa Liidu institutsioonide üle demokraatliku kontrolli teostamist, kui me ei saa ähm, võimalust tutvuda toimikutega täiel määral. me peaksime fraktsioonide üleselt, nagu me koordinaatorite koosolekul sellest rääkisime, nagu meie komisjoni esimees on seda öelnud ka Euroopa Parlamendi presidendile, et me peame nõudma võimalust tutvuda nende materjalidega ning meie komisjoni tööd tuleb vajadusel pikendada ükskõik millisel, millises vormis. see loomulikult ei tähenda seda, et see raport tuleks edasi lükata, me peaksime töö selle raportiga korralikult lõpetama, selleks et see hoog ähm, sisse jääks veel, praegu on õige hetk, äh, kui me selle raporti vastuvõtmist edasi lükkame, siis asi ei lähe paremaks ning veel äh, äh, üks märkus, mis puudutab äh, hargmaiste ettevõtetega ümberkäimist. mina arvan, et tegemist on kodanike poolt valitud parlamendi sügava mm, mitteaustamisega, kui ettevõtted on keeldunud läbi, arutamast neid küsimusi, mis kodanikke väga puudutavad, kui aga lobistid kutsuvad meid kohtumistele, kus tuleks äh, arutlusele äh, maksupoliitika, seda tegi just IKEA, see on täielik skandaal ja need peaksid, äh, need ettevõtted, kes siia ei tule ja meiega asju ei aruta, need lobistid peaksid minema musta nimekirja ja nad ei peaks siia majja sisse saama, aitäh. aitäh selles küsimuses äh, tahaksin informeerida komisjoni, et äh, järgnevalt sellele otsusele, mis võeti vastu koos, koordinaatorite koosolekul kaks päeva tagasi, kirjutasin teile kirja ja saatsin sellest äh, koopia ka parlamendi presidendile. paluks, palumaks et äh, akrediteerimisload äh, parlamendi ja teiste institutsioonide hoonetele, äh, need lihtsalt võetakse ära pärast seda, kui need, just nendele suurtele hargmaistele ettevõtetele, kes ei ole meie kutsetele jätkuvalt vastanud meie ette ilmuda. ja me oleme võtnud ühendust ka komisjoniga, mis tegeleb põhiseadusküsimustega, et äh, vaadataks komisjoni ja parlamendi vahelist äh, lobistide registrit selleks, et äh, välja töötada ka sanktsioonid juhtudel, kus ettevõtete esindajad või siis ka teised organisatsioonid või üksikisikud, keda kutsutakse ilmuma ühe või teise institutsiooni ette, ei vasta sellele kutsele. ja kindlasti annan teile siis teada ka järgnevatest sammudest sellele algatusele. nüüd aga annaksin sõne varu, variraportööridele äh,, Danuta Hübner, palun. Äh aitäh, tahaksin äh, korrata neid poliitilisi seisukohti, mida juba väljendasid kaks raportööri. me oleme nüüd jõudmas hetke, kus meil peaks tekkima lai, laiapõhjaline toetus ja häälteenamus sellele dokumendile ja tahaksin välja tuua paar-kolm põhimõttelist teemat, mida me meie esimesel äh, Äh, mõttevahetusele jõudnud äh, avaldada maksualases töörühma, äh, töörühmas. minu meelest on meil vaja arukat läbipaistvust, sest see läbipaistvus, mida me praegu välja pakume, see kindlasti ei aita optimeerimist suurendada ja tahaksin äh, toonitada seda ka, et äh, me peaksime harmoneerimisega kogu Euroopa Liidus selles vallas edasi minema ja praegu ei ole erilist äh, huvi selle, sellel suunal edasi liikumiseks. ja kui me räägime riikidepõhisest raporteerimisest, aruandlusest, siis tahaksin rõhutada, kui oluline on vajadus mitte alahinnata administratiivkoormust selles vallas. kui me räägime siin äh, VKE-dest, mida ma loodan, et jäetakse siin rakendusalast küll välja, siis nende jaoks äh, reaalsus on selline, paljud need ettevõtted, mis Euroopas tegutsevad, nad on niimoodi üles ehitatud, et nad äh, tegutsevad äh, turgudel, pigem turgude järgi on nende tegevus üles ehitatud, mitte äh, maade lõikes. me peaksime siis selle aruandluse nõude niimoodi sisse viima, et see oleks äh, mõistlik äh, ja võimaldaks mitte Äh, ei oleks tegemist ainult lihtsalt ühe klikiga arvutis, vaid äh, siis ka ettevõtted kuidagi peaksid äh, neid nõudeid arvesse võtma. nüüd räägime lekitajate staatusest juhtudes, kus võimud ei reageeri lekitajate vihjetele, siis peaks neil olema õigus pöörduda ka üldsuse poole ja see on äh, kogemus, mida on äh, rakendatud äh, ka väljaspool Euroopa Liitu, mul on hea meel, et see on siin raportis nüüd ka sees, ka see vaidluste lahendamise mehhanism on siin raportis välja toodud ja loodame, et OECD suudab välja tulla rahvusvahelise siduva arbitraaži mehhanismiga. aitäh teile! aitäh, Danuta. Otto Messerschmidt, palun. Thank you, president. May I? aitäh, härra esimees. mulle tundub, äh, tundub, et kogu see, need deklaratsioonid on tegelikult tühjad, sest kõik need suured lobistid äh, ei, kindlasti ei tule siia meie ette esinema. ma arvan, et me peaksime pigem välja tooma nimepidi need, kes ei äh, tulnud siia meie ette esinema, sest muidu me võime lihtsalt ennast naeruvääristada institutsioonina kuid kindlasti ma jään äh, ootama neid nii-öelda põhiseaduslikke arutelusid äh, sel teemal. tegelikult ei ole määruses äh, ei ole ette nähtud äh, mingisuguseid sanktsioone selles valdkonnas. ja endiselt on puudus ju mõned vastused, äh, mida ma ei ole saanud äh, kaasraportööridelt. kõige olulisem, mis, asi, mis puudu on, on agressiivne maksu planeerimine. igaühel on ju õigus enda makse planeerida, nii nagu igaühel on õigus otsuseid teha ka teistes eluvaldkondades, kuid äh, kui tegemist on maksude vältimisega agressiivsel viisil, siis seda me peaksime takistama, kuid mis siis täpselt on see agressiivsus, me kõik teame, kui me seda näeme, kuid kuidas äh, seda kirjeldada, nii et ma sooviksin, sooviksin siin näha suuremat konkreetsust mäletan, kui kogu see asi alguse sai LuxLeaksi äh, teemaga ja nii edasi ja mäletan ka arutelusid äh, äh, raport, kaasraportööriga riigiabi reeglite teemal ei tohiks kasutada maksusüsteemi sellisel viisil, äh, et äh, toetada ühte ettevõtet, mis konkureerib teisega, nii, nii nagu ka riigiabi selles, sellisel viisil ei tohi kasutada. kuid üldistes aruteludes ei ole sellele piisavalt tähelepanu pööratud ega ka raportööril äh, seda sellepärast, et raportöörid otsustasid, et ei ole siin tekkinud mingisugust riigiabi reeglite rikkumist äh, ja ei ole otsustanud, kas me peaksime seda pikemalt äh, analüüsima. ja lõpetuseks. ma endiselt ei näe siin viiteid kolmandatele riikidele, sellele, mis jääb meie jurisdiktsioonist välja Mm, äh, ettevõtted, mis praegu tegid, äh, tegutsevad Luksemburgis, võivad väga lihtsalt äh, liikuda hoopiski USA-sse või Liechtensteini. mida me sellistel puhkudel teeme? aitäh, härra esimees. aitäh, kolleeg, need olid tõepoolest olulised küsimused. Fabio De Massi kuue nimel, palun. aitäh, ma arvan, et on tulnud aeg ebamugava tõe jaoks ja see kõlab nii, et me ei suutnud oma mandaati täita, mitte sellepärast, et äh, siin äh, saadikud oleks keeldunud tööd tegemast, vaid äh, kuna komisjon ja nõukogu ettevõtted ei andnud meile vajalikke dokumente, ma ei tea, kas härra Juncker või proua Vestager saavad seda selgitada avalikkuses, mina seda selgitada ei suuda ja ma ei hakka seda ka tegema, mis puudutab ettevõtteid, siis äh, sellest juba üht-teist äh, räägiti, ei ole aktsepteeritav, et IKEA äh, keeldub siia tulemast, aga siis kutsub meid parlamendis lihapalle sööma ja sellest saab teha väga üht-, selge järelduse, seda ütles ka õigustalitus et praeguste reeglite äh, kohaselt ja seetõttu tuleb neid reegleid ka muuta, ei saa me kohustada IKEA-d siia tulemast, aga mul on kodus üks reegel, et kui keegi minu kodus halvasti käitub, siis ma viskan ta välja ja meil on ju äh, Äh, see õigus olemas, et need lobistid, kes äh, siin äh, diivanitel vedelevad ja töö, meiega tööd koostööd teha ei taha, neid võib välja visata, ma tahaksin kolleeg Messerschmittile välja visata, ma tahaksin teha järelduse, et me, mm, et kui, kuna me ei suutnud min-, mandaati täita, siis me peaksime mandaati siis ka äh, pikendama või siis looma uurimiskomisjoni, ma tean, et ma olen selles osas vähemuses. mis puudutab Äh, muus osas on äh, raport väga hea, ehkki mulle meeldiks, et me oleksime julgemad, kui räägitakse audiitoritest, aga neid näiteks äh, nimepidi ei nimetata, kui Price Water, Water Cooper, Waterhouse Cooper. ma tahaks, et neid nimetataks ning on veel mõningaid valdkondi, kus raport põhimõtteliselt räägib nendest asjadest, millega praegu tegeleb komisjon, nagu näiteks ettevõtete tulumaksubaasi, ühtne tulumaksubaas, tulumaksubaas, ehm, vaja on meil äh, ametlikku kokkulepet, äh, mis äh, mida maksustatakse, et konsolideerimist ei saaks lõputult edasi lükata, ei ole aktsepteeritav see, et konsolideerimine toimuks nii, et ettevõtted saaksid äh, üle piiride oma kasumit äh, ja kahjumit äh, lükata ja alles lõpuks toimuks konsolideerumine. kui komisjon selliseid plaane, plaane peab, siis me peame olema ambitsioonikamad ja sama käib ka teabevahetuse kohta. paljud eksperdid on meile kinnitanud, et mingit probleemi ei oleks sellega, kui see andmevahetus oleks täiesti äh,, täiesti läbipaistev, see ei puuduta mingisuguseid olulisi ärisaladusi äh,, ja rahandusministrid ei ole sellega seoses mingit tööd teinud, kuna ka nende eh, riikide ettevõtted on eh, sellest süsteemist kasu saanud. ma arvan, et eh, punane joon riigipõhise aruandluse puhul on see, et meil on vaja tulemused siduda aktsionäride direktiiviga ja veel üks punane joon meie jaoks on et raportis pandaks paika need äh, maksimaalsed äh, maksumäärad, see oleks tõesti tohutult naljakas, kui me nüüd suudaksime maksimaalsed maksumäärad siin äh, seoses Luksemburgi leketega paika panna. Philip Lamberts, palun aitäh, härra esimees. esiteks ma leian, et äh, Elisa Ferreira ja Michal Torjan on näidanud, et on võimalik üles ehitada raport, mis äh, omab äh, ka mõtestatud sisu, mis on ambitsioonikas sel teemal, mis suudab ühendada erinevate poliitilise, poliitiliste fraktsioonide huvid ja see sarnaneb Marianne Tysoni raportile, mis puudutas ettevõtete ühist maksubaasi eelmise äh, mandaadi ajal. nii et äh, see on äh, vägagi ambitsioonikas raport, kuid samas omab suure enamuse toetust siin parlamendis. kuid nüüd mõned märkused siin ei ole tõepoolest kohustust ettevõtete esindajatele meie ees esineda kuid äh, meil ei ole ka kohustust neid siia kutsuda. Teil oli äh, siiski äh, põhjust kirjutada see avalik kiri, mille te, millest te meile rääkisite. me teame, et uurimiskomisjonil on tegelikult piiratumad võimalused võrreldes äh, erikomisjoniga ja konse-, konsensuse äh, alusel me otsustasime siis selle erikomisjoni moodustada ja ma ei tahaks, et nüüd äh, halvaks panu märgi all meid äh, jalge alla tallatakse. nõukogu peidab ennast sellise halvaks palu, halvaks panu taha ja minu arust see on nördima panev suhtumine, ma olen äh, täiesti kindel, et me läheme selle raportiga selgelt äh, ja julgelt edasi. ja kui me räägime vastutuse kindlaksmääramisest või siis äh, ma-, maksude, maksudest kõrvalehoidmise või maksude vältimise teemast, see on teema, millega me peame kiiresti edasi minema, see ei ole mitte institutsiooni väärikuse küsimus, vaid küsimus, mis on selgelt ja otseselt seotud meie võimekusega enda ülesandeid täita nii et äh, me ei tohiks üles näidata nõrkust äh, ja pikendada, äh, venitada oma töödega selles valdkonnas. sisu osas ma olen juba sõna võtnud. mulle tundub, et me peaksime täpsemalt välja tooma need nõudmised, mis aitavad meil üle minna maksukonkurentsilt maksukoostööle me räägime siin ka hoiatuste äh, märgunäte süsteemist, äh, julged mehed ja naised, äh, kes selle teema käsitlemise aluseks said, siis me ei tohiks ka neid alt vedada ja peaksime siiski kõigutama nende positsiooni, kes kuritarvituste, kuritarvitused toime panid, aitäh. aitäh, lugupeetud kolleeg meil on võimalik neid tähtsaid küsimusi praegu koos uurida. nüüd saab EFTD nimel sõna Marko Sanni. suur tänu, lugupeetud esimees. tahaksin menetluse huvides korrata üle need punktid, mida kolleegid tegelikult on juba tõstatanud meie selles komisjonis ja meie selles institutsioonis ehk demokraatlikult valitud Euroopa Parlamendis peame reageerima ja peame selgeks tegema ka teistele institutsioonidele, kui raske on seda tööd tegelikult teha Need raskused ei ole tekkinud mitte ainult välisfaktorite nimel, näiteks äh, hargmaiste ettevõtete tegevus ja see, et me ei suuda sundida neid tulema siia parlamendi ette, vaid need raskused on tekkinud ka Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide tõttu. paljudel juhtudel ei ole ei institutsioonid ega liikmesriigid lasknud meil oma tööd teha selliselt, nagu me oleksime tahtnud ma arvan, et põhjuseks võib olla see, et kõikide poliitiliste fraktsioonide ning Euroopa Parlamendi töö ei ole kandnud piisavalt vilja ning avalikkuse arvamus ei ole samuti seni meid piisavalt veennud. hargmaiste ettevõtete osas ei ole muidugi ka siduvat õigusloomet, aga üks asi on õiguslik lünk, teine asi on see, et meil on ikkagi kohustus tegutseda, sest sellel tegevusel ei ole mitte ainult õiguslik tähendus, vaid ka sümboolne tähendus. me peame näitama, et Euroopa Parlamendi maksundusalane komisjon teeb olulist sisulist tööd ja et me ei saa lubada seda, et Euroopa Parlamenti koheldakse nii, nagu seda on tehtud seni. me nõuame austust. ja meil on vaja näidata, et need, kes maksudest hoiduvad, ei saa süsteemi kauem lüpsta ning ma eeldan, et kolleegid nõustuvad minuga mis puudutab meie mandaadi võimalikku pikendamist, siis loomulikult tuleb kinni pidada tähtajast, mis meile esialgu on antud me esitame raporti vastavalt sellele tähtajale, mille me ju ise määrasime, me hääletame, aga võib-olla saaks meie komisjoni tööd jätkata ka siis, kui see raport on vastu võetud, võib-olla saaksime seda raportit täiendada, sest küsimus, mida me arutame, on tõesti väga oluline. sisuliselt oleme seda raportit juba põhjalikult arutanud, nii et sisu kohta teen ainult paar märkust. Need on märkused, mis on minu fraktsioonile eriti olulised. kõigepealt äh, maksundusalane käitumine ja barjäärid, mida on loonud liikmesriigid ja mõnikord ka komisjon. tegevusjuhendi töörühm on neid küsimusi arutanud ja meie raportis tuleks tõstatada poliitilise vastutuse küsimus, arutada, miks on need probleemid tekkinud ja miks on meie töö olnud keeruline. sellised ristviited on meile kindlasti tähtsad. täna, kui siia tuleb volinik Moskovitši ning äh, ka äh, komisjoni president Juncker, on meil võimalik neid küsimusi ka nendega arutada. muudes küsimustes aga esitame muudatusettepanekud ja jääme lootma poliitilisele kompromissile kõikide fraktsioonide vahel, aitäh! suur tänu, kolleeg! ma tahaksin siinkohal öelda, selle kohta, mis puudutab rahandusministrit, siis te ilmselt äh, mäletate, et me kirjutasime Luksemburi eesistujale, äh, tegelikult ka Itaaliale kirjutasime seoses sellega, et kahekümne kaheksa liikmesriigi rahandusministrid soovivad äh, informatsiooni ettevõtteid puudutava õigusloome ning ka halduspraktika kohta, kuid äh, veel on vastamat-, vastused saamata Austrialt, Bulgaarialt, Küproselt, äh, Taanilt ja Sloveenialt. Itaalia vastas aga alles täna hommikul kahe päeva pärast toimub uus äh, kohtumine ja mina olen äh, samuti kohtunud siis rahandusministritega ja nendega vestelnud. Itaalia, nagu ütlesin, vastas meile täna hommikul, aga ma tuletan siinkohal meelde ka seda, et kahekümne teine september on meie esialgne tähtaeg, selles lepiti kokku enne puhkusele minekut toona sai see kokku lepitud seoses Kreeka kriisi lahendamisega. aga igal juhul peaks kahekümne teisel septembril tulema meie juurde Luksemburgi rahandusminister, kes praegu juhib nõukogus tööd ja kes siis annab suulisi vastuseid lisaks kirjalikele vastustele, mis on juba antud ja veel peaks tulema neli ministrit Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Hispaaniast ning ma loodan, et siis me saame vastused nendelt, ka nendelt riikidelt, kes veel ei ole vastanud. ma kasutan ära võimalust äh, vestelda või sõna võtta äh, koosolekul, mis on avalik ja mida kantakse üle. Marden, kas te tahate siin midagi humoorikat öelda? Eh, ei, tegelikult mul on lihtsalt eh, lühike küsimus eh, kohal viibivale enamusele. Te ju teate, et siin kehtib võrdsuse põhimõte. ma tahaksin, et mis puudutab enamuse otsust nende ettevõtete suhtes, mis siia ei tule, see, siis see otsus võiks kehtida ka nende valitsuste suhtes, mis ei vasta kirjadele ja arupärimistele. ka nemad võiksid siis oma sissepääsuluad tagastada. esimees, jah, Philipp, kas soovid samal teemal rääkida? jah, ma tahaksin härra Messerschmidtile vastata. tegemist on tüüpilise olukorraga selles äh, mõttes, et teatud poliitilised pered käituvad alati nii, nad panevad ühele pulgale demokra-, demokraatia ja ettevõtlusvabaduse. näiteks Saksamaa äh, puhul räägitakse tihti ettevõtlusvabadusest. härra Messerschmidt, mina olen demokraat, siiski töötan ka ettevõtluses juba kakskümmend aastat, ma ei tea, kas teiega on samamoodi. ettevõtlusest räägitakse tihti siis, kui räägitakse demokraatiast, kuid ka ettevõtlus tegelikult peab olema allutatud demokraatiale, need on omavahel hierarhilises seoses, nad ei ole ühel pulgal. hea küll, härra Messerschmidtil on ka õigus, ütleb härra esimees, sellepärast et tegelikult on meil siin ka sisemised reeglid, ma meenutasin neid teile ka selle seansi alguses. me oleme kokku leppinud, mismoodi me suhtleme teiste institutsioonidega ning Euroopa Parlament peab vajadusel saama oma tööks vajalikud dokumendid teistelt institutsioonidelt ja peale selle on Euroopa Liidu õigus ette näinud ka teatud põhimõtted, muuhulgas läbipaistvuse ja koostöö institutsioonide vahel. aga ma arvan, et selle kirgliku keskustelu, mis kipub minema filosoofiliseks, võiksime siinkohal lõpetada ja mitte rääkida sellest, kuidas on seotud ettevõtted või riigid või kuidas nad on võrreldavad. selle asemel annaksin ma nüüd sõna praegu viimasele sõnavõtjale, kelleks on härra Annemans ENF äh, fraktsiooni nimel. kas äh, ta on saalis? teda ei ole saalis. sellisel juhul saab sõna Fabio, kes soovib vist kommenteerida seda eelnevat keskustelu jah, ma tahtsin Messerschmittile mainida seda, et kui tal on plaanis selline taotlus esitada, siis liikmes, et äh, liikmesriigid, näiteks muuhulgas ka Ühendkuningriik, äh, oleksid äh, oleksid pagendatud siit või välja visatud sellepärast, et nad ei ole teavet edastanud, siis see oleks väga huvitav ettepanek, me vähemalt kaks minutit mõtleks selle üle järele. õige, palun järgmine sõnavõtt tegemist on äh, huvitava küsimusega, tahaksin samuti seda kommenteerida, kui lubate sõna võtta. niisiis. kuna äh, te juba sõna võtsite ja need teemad äh, tõstatasite, siis tahaksin ka mina omalt poolt kaasa rääkida. meil on mitmeid liikmesriike, kes on äh, eriti huvitatud maksundusküsimustest seoses oma ettevõtetega. ma arvan, et me ei saa seda katset äh, üheselt kritiseerida. ja peale selle on maksundus ju liikmesriikide pädevuses olev küsimus, suur osa sellest küll läks äh, liiks aga on näidanud, et meil on ettevõtted, mis tegutsevad nii-öelda fiktiivselt, nad on registreeritud ühes asukohas, kuid tegelikult tegutsevad hoopis teises. seega on erinevus äh, nende riikide vahel, äh, kes on atraktiivsed selles suhtes, et seal on hea ettevõtlus, äh, ettevõte registreerida ja nende vahel, Äh, mis on head äh, tootmiseks, kuid maksustamine peaks toimuma seal, kus tekib lisaväärtus ehk tootmiskohas. suur tänu. meil äh, on aega veel umbes kümme minutit ja seetõttu annan ma nüüd sõna uuesti raportööridele, et nad teeksid kokkuvõtte, kõigepealt Miguel ja siis, Miguel ja siis Elisa, palun. jah, aitäh, härra esimees tahaksin piirduda sellega, et äh, ma vastaks sellele ühele küsimusele, mis otseselt mulle esitati. tõepoolest, see on üks komisjoni töö tulemusi, et eksperdid viitavad sellele, et ähm, et äh, on tekkinud sellised äh, seadusaugud äh, liikmesriikide maksusüsteemide koostöös ja see ei äh, tähenda iseenesest veel hinnangut, kas liikmesriikide maksuseadusandlus on hea või halb, aga kui me ei taha, et need äh, nutikad tüübid, kes suudavad äh, lubada endale ähm, kallist maksualast äh, nõustamist, saavad oma maksukoormuse praktiliselt nullini alandada ja teised, kes ei, tegutsevad ainult ühe riigi piires või ei suuda luba, luba kinni maksta nii kallist nõustamist, maksavad makse, siis minu meelest ei ole tegemist õiglase maksustamisega Euroopa Liidus äh, on meil ühtne turg ja seetõttu on meil hoopis teistsugune olukord kui OECD-s äh, tervikuna, sellepärast et ühtsel turul äh, kehtestati ju kapitali vaba liikumine ning seetõttu liikmesriigid kaotasid praktiliselt õiguse maksustada kasumit seal, kus see tekib, seal, kus väärtust luuakse ning seetõttu on äh, ettevõtete maksude vallas täiesti mõttekas äh, minimaalne ähm, üle-euroopaline maksustamine ja sellise ettepanekuga on äh, raportöörid ka välja tulnud. Elisa. aitäh, Elisa. Eh, lugupeetud härra esimees, suur tänu. minu meelest on see debatt olnud väga kasulik ja ka väga huvitav. ning järeldused, mille mina saan teha, on järgmised minu meelest on nüüd piisav sidusus poliitilise enamuse vahel, erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel ja seetõttu jõuame me ilmselt kokkuleppele. kuigi poliitilistel fraktsioonidel on ka erinevaid seisukohti, arvan ma siiski, et me suudame ühiselt leida sellise ühisosa, mille põhjalt saame edasi rääkida. ja me oleme ju ka enne suutnud konsensuslikult äh, töötada. ma leian, et Euroopa Parlament on piisavalt äh, tugev ja seetõttu tuleks äh, Euroopa Parlamendil nüüd kiirendada kogu Euroopa Liidu tööd. Euroopa Liit on projekte, mis äh, mida endiselt äh, läbi viiakse, see töö ei ole lõppenud ja me peame väga oluliseks äh, omalt poolt anda uus tõuge selleks, et äh, ehitada üles Euroopa projekti uus osa. me elame sellisel ajastul, kus tähtsad küsimused on kapitali liikumine ja üleilmastumine, aga me elame ka demokraatlikus maailmas ja seetõttu tuleb äh, mõelda sellele, mismoodi äh, äh, maksundus mõjutab kodanikke ja ettevõtlust ja mismoodi saab ühiskonnas valitseda õiglus. õiglus nõuab ka õiglast maksustamissüsteemi ja see tähendab seda, et Euroopa Parlament peab täitma oma osa, mängima oma rolli ning meie peame vastu võtma oma raporti ja selgitama ka teistele institutsioonidele nende poliitilist vastutust, meil kõigil on poliitiline vastutus selle teemaga edasi töötada. kas raportöörid on ähm, neid küsimusi arutanud äh, ja suutnud lepitada oma äh, poliitilised seisukohad? ning äh, see näitab seda, et Euroopa Liit äh, saab sellel teemal äh, edasi töötada ja peab seda tegema kiiresti. aitäh, ütleb härra esimees. sellega on sõnavõtud lõppenud ja teen ettepaneku nüüd meie koosolek peatada, aga tulla siia saali pärast täiskogu hääletust tagasi võimalikult kiiresti, sest siis algab avalik kuulamine, mida me kõik ootame. praegu on istung peatatud.